annoncez-moi. Mais j'attends que... Madame le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. daamid ja härrad, tere hommikust, meie istung jätkub. kõigepealt on mul teile üks teadaanne, eile otsustas meie